tal voli võtta täievoliliselt äh, parlamendi istungitest ja selle organite koosolekutest osa. proua Norika Nikolai lahkus Rahvapartei äh, fraktsioonist äh, seitsmenda juuli seisuga ja liitus ALDE fraktsiooniga. ALDE, QNGL, Rahvapartei, ETS